valimine kodukorra eeskirja number kakskümmend neli kohaselt. valimised toimuvad järgmiselt, kõigepealt valime esimehe ja siis neli aseesimeest ükshaaval. liigume edasi päevakorrapunkti number kaks juurde, uue esimehe valimine mind on informeeritud, et asendusliikmed on härra Piisas, kes asendab härra Zveri, härra Vinkler, kes asendab härra Tutit ja härra Maragall, kes asendab proua Evansit. juhiksin teie tähelepanu, fraktsioonide tähelepanu sellele, et kui toim-, on toimunud muudatustest tuleb esimeest informeerida enne hääletuse alustamist. palun, härra Kosmedemski. mikrofon kõnelejale, palun. peate kasutama mikrofoni. mina asendan härra Lewist Additional... Uh, kas on veel teadaandeid? kui ei, tundub, et ei ole rohkem sõnavõtusoove, siis kõigepealt tuleb paika panna see, kontrollida, et oleks kvoorum. praegu see probleem ei ole, sest suurem osa komisjoni liikmetest on kohal ja nüüd palun esimehe kandidaate proua Kameiva, palun. pakume välja proua Silvia Kosta kandidatuuri esimehe kohale. suur tänu. proua Silvia Kosta on kultuurikomisjoni täisliige tema kandidaadi on esitanud fraktsioon, ta on esitanud ka majandushuvide deklaratsiooni, nüüd pean küsima kandidaadi käest, kas ta on nõus kandideerima. jah, ma olen nõus So, since there is only kuna meil on ainult üks kandidaat esimehe kohale, siis valime proua Silvia Kosta esimeheks heakskiitmise teel. palju õnne, Silvia, ja palun sind siia presiidiumi laua taha ja asuda juhatama. Gracias. dear colleagues, uh, very quickly. head kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada teie toetuse eest. annan endast parima, annan endast parima, et garanteerida, et see komisjon töötaks väärikalt ja loodan ka kõigi teie panusele, püüan sellega arvestada haridus ja kultuur koos Euroopa Liidu poliitikaga ja nende põhiväärtustega on see kõige alus ja on ka uue Euroopa rajamise platvormiks. suur tänu sekretariaadile ja ka tõlkidele nende töö eest, ütleb esimees ja läheme nüüd edasi aseesimeeste valimisega kui on muudatusi, millest soovite teada anda, siis tehke seda nüüd. härra Winkler asendab härra Totit. härra Marger asendab proua Evansit. härra Fissis asendab proua Sveeri ja Evan Teski asendab härra Liverit. kui see kõik peab paika, siis saame edasi minna, kontrollime, kas meil on kvoorum. kvoorum on koos. ja soovin esimese asi, esimehe kandidaati, palun. Äh, kõigepealt õnnitlen teid Rahvapartei nimel valimise puhul ning äh, avaldan meie poolt lootust tõhusaks koostööks nagu viimase viie aasta jooksul ning esimese esimehe kandidaadiks pakun meie fraktsiooni poolt välja proua Andrea Bokskori. Allora, eh, gra-, grazie, grazie Sabine Võmberajan e,. Eh, siamo... suur tänu, Sabine, heade sõnade eest ja kandidaadi esitamise eest oleme kursis sellega, et Andrea Bokser on kultuurikomisjoni liige, on esitatud kandidaadiks fraktsiooni poolt ja on täitnud ka majandushuvide aruande. niisiis nüüd palun kandidaadil kinnitada, et ta nõustub kandideerimisega aseesimehe kohale, esimese aseesimehe kohale ja kuna meil on esimese aseesimehe kohale ainult üks kandidaat, siis soovitan jällegi heakskiitmise teel kinnitada ta valituks. Passiamo eh,, naturalmente le faccio le mie congratulazioni e le invito. õnnitlen proua Boskorit ja palun võtta koht siin mm, presiidiumi laua taga. okei <laughs> <laughs> okay Prego, onorevole Bax. Ora eh, procederei al um, mm, il numero eh, il Jätkame nüüd. Kvoorum on jätkuvalt koos ja nüüd palun kandidaati teise aseesimehe kohale. Prego. Honorevole Tuun uh,. Thank you on behalf suur tänu ALDE fraktsiooni nimel esitan kandidaadiks Mircea Diaconu, kes on Rumeenia kunagine kultuuriminister ja sellele kohale parim kandidaat, aitäh eh,! Grazie eh,, on Revoletu Kuul. suur tänu! meile on ka teatatud, et kandidaat härra Diakonu on kultuurikomisjoni liige, on täitnud, esitatud kandidaadiks fraktsiooni poolt, on täitnud majandushuvide deklaratsiooni. Diakonu, palun kinnitage, kas olete nõus kandideerima? Bene. jah, ma olen nõus, ütles kandidaat ja kuna meil on taas ainult üks kandidaat teise aseesimehe kohale, siis äh, võiksime ta kuulutada valituks heakskiitmise teel. ja härra Diakonu, palun tulge siia presiidiumi lauda. Dov'è che va? E a questo punto passiamo alla väga hea, lähme edasi nüüd kolmanda aseesimehe valimise juurde. kes teeb ettepaneku? jah, aitäh, Roheliste fraktsiooni nimel äh, teeksin ettepaneku kandidaadiks nimetada Helga Trüppel kolmanda aseesimehe kohale aitäh, proua Tüpel, kas te olete nõus? ja tavapärased sõnad. proua Tüüpel on olnud kultuurikomisjoni, on kultuurikomisjoni eh, liige, fraktsioon on tema esitanud ja on täitnud majandushuvide deklaratsiooni. ja palun eh, võtke oma koht sisse siin laua taga vabandust, kõige olulisem samm jäi vahele. andke mulle täna andeks. ehk siis teeksin ettepaneku tema kandidatuure hea, heakskiitmise teel kinnitada ja tundub, et aplaus kinnitab juba seda. palju õnne, proua Tüpe, Trüppel. Bene. A questo punto chiedo la eh... ja nüüd järgmine kandidaat neljanda aseesimehe kohale, palun. rahvapartei nimel. esitan proua Mikaela Šotova kandidatuuri fraktsiooni poolt. Abbiamo verificato che la candidata ehm, eh, Mikaela Šotova è Mikaela on kultuurikomisjoni liige tema on esitanud eh, fraktsioon ja ta on täitnud majandushuvide deklaratsiooni ja tahaksin küsida, kas proua Soidrova võtab äh, vastu selle ettepaneku? jah, ma olen nõus sellega. ja kuna kandidaate on ainult üks taaskord, siis äh, teeksin ettepaneku, et me kiidame heaks, äh, ühise heakskiitmise teel tema kandidatuuri ja palun tal siin ees koha sisse võtta. see saab nüüd, ma saan teada. Bene. Completata la elezione della pres-. niisiis, aseesimeeste valimine on läbi ja vaatame nüüd läbi teised päevakorrapunktid. kõigepealt äh, punkt, mis puudutab äh, äh, selle aasta koosolekute kava. me peame kinnitama planeeritud kohtumised. Teie failis peaks see informatsioon juba olema, kus on ära toodud ähm, konkreetsed kuupäevad, mille on heaks kiitnud äh, eelnev komisjon ja eelnev äh, parlament ja tahaksin küsida, kas te olete kõik tutvunud nende kuupäevadega ja kui, kui, kui äh, olete, siis kas me võiksime kokku leppida nendes viies koht, koosolekus, mis äh, enne aasta lõppu aset leiavad, kui kõik on nõus, kas kõik äh, on kursis, kas ma kordan neid kuupäevi, te peaksite kõik neid teadma juba? Äh, kalendri saame seega vastu võtta kaks tuhat viisteist aasta äh, kohtumise koosolekud lepitakse kokku äh, koordinaatorite koosolekul äh, oktoobrikuus. viies päevakorrapunkt, muud küsimused, mul on teile mõningad teadaanded. järgmine komisjoni koosolek toimub Brüsselis kahekümnendal juulil ja vahetame arvamusi kaks tuhat viisteist eelarve osas tegemist on äh, aruteluga tol kuupäeval ja juulikuus äh, on meil kohtumine ka koordinaatoritega eelarve kinnitamiseks ning äh, ka eelarvemenetluse kalendri kinnitamine. komisjon peab koordinaatorite otsuse kinnitama emaili teel, sest aega on meil väga vähe ja loodetavasti on see kõigile vastuvõetav, et me saaksime ajakavast kinni pidada kui muid äh, äh, kommentaare ei ole, siis tahaksin äh, kasutada seda võimalust ja ka kõikide aseesimeeste nimel tänada teid kõiki tehtud töö eest, mis te senini olete teinud, tänaksin ka sekretäriaati ja ja kõneleja tänab ka tõlke ja ametist lahkuv parlamenti tehtud töö eest ja soovin teile kõigile kõike paremat uuel parlamendi ametiajal. praegu, praegu, vabandust, keegi soovib sõna Eh, microphone, microphone, äh, mikrofon puudub kõnelejal. Να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στο έργο του Προέδρου. Suur tänu. Sooviksin äh, juhatusele äh, edu töös ja ma näen äh, siin laua taga nelja naist ja ühte meest äh, komisjoni juhatuses ja loodetavasti ei, ei suru te mehi alla ja ei võtate ka nende arvamust arvesse. ma olen Euroopa Parlamendis äh, olnud kolmkümmend aastat ja mina sooviksin teada, millised on meie komisjoni pädevused tavaliselt peaksime me oma tööd alustama sellest vaatenurgast, me peaksime teada, mis on meie pädevused, mis on see sisu, äh, mida me ja seejärel peaksime alles hääletama. aga ma eeldan, et teate, mis on meie komisjoni pädevus, sest nüüd äh, räägime teemadest, mis varem meie pädevuse alla ei lahku, käinud varem oli meil palju rohkem autonoomiat, ma ei tea, kas olukord on selline ka nüüd, ma sooviksin sellele vastust. ma eeldan, et te olete kogu selle teemaga kursis ja tahaksin esialgset informatsiooni selle kohta, millised on meie pädevused, milline on meie mandaat, milline autonoomia meil on näiteks suhetes komisjoniga ja suhetes siis Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel ja, ja samuti ka mm, komisjoni esimeeste konverentsiga vahel. aitäh. ma saan vastata ainult osaliselt. vabandan selle eest. meil ei ole täna pärastlõunal väga palju aega, sest äh, järgmine komisjon peab oma asutava koosoleku peale meid läbi viima. seega ainult äh, paar märkust kõigepealt tahaksin kinnitada seda, et me tagame soolise äh, tasakaalustatuse ja me ei, ei lähtunud siin soolistest kaalutlustest. nii poliitiliselt kui õiguslikult on see väga oluline nüanss me saame äh, kahekümne teisel juulil sellest äh, täiendavalt rääkida. Teie provoks-, provokatsioon oli vägagi huvitav jah, meie pädevused on suurenenud Lissaboni lepingu vastavalt, vastavalt on äh, kaasseadusandjana parlamendil rohkem pädevusi ja samuti ka küsimustes, mis puudutavad Euroopa koostööd kultuuri, hariduse, spordivaldkonnas ning noorte ja meediavaldkonnas. ja loomulikult eh, lahkame seda sügavuti tulevikus ja kolleegidel on kindlasti selle kohta palju öelda aga tõesti, tõsi on see, et me peame tööd alustama õigest kohast ja peame teadma, millised on meie pädevused ja aitäh selle küsimuse tõstatamise eest. ja sellega lõpetame pärast, täna pärastlõunase koosoleku ja palju edu teile töös!